toimub homme samuti kümme kolmkümmend ja vastavalt äh, päevakorrale proua Tsambasi raporti lühiettekanne vaimse tervise teemal. suur tänu, härra president, härra volinik, austatud kolleegid. tänapäeval oleme me järjest äh, rohkem teadlikud, et äh, ei ole tervist ilma vaimse terviseta vaimse tervise probleemid äh, mõjutavad äh, indiviide, perekondi ja samas ka kogu äh, asjasse puutuvate inimeste sotsiaalset ümbrust ja ühiskonda ühel neljandikul inimestest on olnud probleem teatud vaimse tervise aspektidega, järjest rohkem on meil äh, psühholoogilisi häire, depressiooni, meil on Euroopa Liidus äh, seitsekümmend, viiskümmend üheksa tuhat äh, enesetappu, vananenud ja vana nevas Euroopas on meil järjest rohkem äh, neurodegeneratiivseid häireid. meil peaks olema ühine lähenemisviis vaimsele tervisele. me peaksime kindlasti kaitsma inimeste vaimset tervist ja hoolitsema selle eest, äh, et oleks äh, kaitstud haigete ja nende perekonnaliikmete õigused riik peaks äh, tagama sotsiaalse kaitse ja turvalisuse. komisjoni rohelise raamatuga on tehtud nüüd esimene samm. aset on leidnud ka Euroopa vaimse tervise konverents, seal võeti vastu vaimse tervise ja heaolu pakt keskkonnakomisjon võttis ühehäälselt vastu minu raporti, milles on erinevad äh, ettepanekud vaimse tervise ja heaolu edendamiseks. me peaksime vältima häbimärgistamist ja sotsiaalset tõrjumist. meil peaksid kindlasti olema piisavad äh, teraapiavõimalused, peaksime pakkuma psühholoogi abi patsientidele ja nende perekonnaliikmetele. Need peaksid olema tõhusad ja inimestele ligipääsetavad psühholoogi teenused ja samuti oleks vaja moodsat seadusandlust selles valdkonnas personalile tuleb tagada edasi- ja täiendõpe. tähelepanu tuleb pöörata psühholoogiliste probleemide ennetamisele. meil peaksid olema vastavad sotsiaalsed meetmed jõustatud. liikmesriikides on meil vaja platvormi, et äh, viia ellu vastu võetud äh, pakt. meil peaks olema vastavate võrgustike edasiarendamine, peaksime hindama vajadusi riiklikul ja Euroopa Liidu äh, tasandil ja meil on paktis viis esmatähtsat valdkonda, peaksime ennetama enesetappe ja depressiooni meil peaksid olema horisontaalsed eesmärgid ja vastav võrgustik. oluline on äh, kindlasti äh, hea atmosfäär äh, koolides, meil peaks olema võitlus häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. oluline on kindlasti teavitada inimesi sellest probleemist, tahaksin tänada ka nüüd kolleege, kes rikastasid minu raportit. vaimne tervis äh, on tõesti selline valdkond, mida meil tuleks esmatähtsalt edendada. suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik. Äh, president, lugupeetud saadikud, tahaksin tänada parlamenti ja raportööri proua Tsambasit selle omaalgatusliku raporti eest, mis käsitleb vaimset tervist. raport äh, rõhutab täie õigusega seda olulist äh, mõju, mis vaimsel tervisel on inimese eh, elule, õppimisele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele Euroopa Liidus. see, et parlament võtab selle raporti vastu kaks aastat pärast resolutsiooni, mis oli reaktsiooniks komisjoni rohelisele raamatule, annab märku sellest, et selles valdkonnas on vaja rohkem meetmeid minu arvates siiski on mõningast põhjust optimismiks rohkem ollakse teadlik vaimsest tervisest ja olukord kõigis sektorites on parem kui paar aastat tagasi. seda tõendab ka äh, suur toetus äh, komisjoni korraldatud konverentsile äh, ühiselt vaimse tervise ja heaolu suunas. ka proua raportöör mainis seda konverentsi edasiseks eh, positiivseks arenguks võib pidada ka selle, et paljud liikmesriigid eh, töötavad väga aktiivselt välja vaimse tervise strateegiaid või tegevuskavasid, näiteks seda tehakse Ungaris ja Soomes. Eh, sotsiaalmajanduslik õpe on kaasatud, on lülitatud koolide õppekava ja Ühendkuningriigis on eluoskused peaaegu eraldi õppeaineks paljudes koolides. tööandjad on üha enam teadlikud sellest, millised on seosed tootlikkuse ja heaolu vahel. Cesar Europe on isegi loonud meetmete kogumiku, kogumiku heaolu suurendamiseks töökohad. aga üks asi tuleb siiski selgelt välja öelda, meil ei ole põhjust rahuloluks ja väga palju tuleb veel ära teha. praegune vaimne, praegune majandus ja finantskriis võib samuti vaimseid probleeme terandada Äh, liikmesriikidel võib tekkida kiusatus vähendada vahendeid, mis eraldatakse vaimsele tervisele. majanduslangus äh, halvendab noorte inimeste tulevasi väljavaateid, eriti koolilõpetajate väljavaateid, äh, töökohtade ebakindlus, mure sissetuleku stabiilsuse pärast, kasvav tööpuudus tekitavad uusi ohte vaimse tervise vallas järgmise paari aasta jooksul korraldab komisjon terve rea temaatilisi konverentse, mis puudutavad vaimse tervise pakti viit prioriteeti. tegemist on ühisüritused nõukogu eesistujamaa ja liikmesriikidega esimene rahvusvaheline konverents psühhiaatrilise abi ja häbimärgistamise kohta toimub selle aasta mais juba esimene temaatiline konverents ähm, äh, noorsoo ja tervishoiu teemal toimub Stockholmis kahekümne üheksandal, kolmekümnendal septembril koostöös siis eesistujamaa Rootsiga. ja teine temaatiline konverents, mis äh, puudutab depressiooni ja enesetappude ennetamist, toimub detsembris Ungaris. kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolel Hispaania eesistujana korraldab temaatilise konverentsi äh, vanemate inimeste vaimse tervise küsimuses me oleme ka kontaktis liikmesriikidega, mis puudutavad konverentse vaim, vaimne tervis töökohal ning sotsiaalse tõrjutuse ja häbimärgistamise vastu võitlemine. parlamendi raport sisaldab väga palju konkreetseid ettepanekuid, mis annavad väärtusliku panuse tulevastesse aruteludesse sellel teemal raport mitte üksnes ei rõhuta vaimse tervise olulisust Euroopa Liidus, vaid näitab ka, et on väga palju võimalusi vaimse võime tervise vallas tegutseda Euroopa Liidu tasandil. üks ettepanekuid, mis raportis välja toodud on, on luua struktuur kontrollimaks Euroopa Liidus kehtivaid vaimse tervise ja vaimse heaolu õigusakte ma olen täiesti nõus, et see annaks äh, olulise lisandväärtuse, äh, kui kontrollida periooditi, kuidas eesmärke täi-, on saavutatud. me peame tõsiselt kaaluma, kuidas me saame selle mõtte teoks teha. veel kord, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja raportööri selle väga toetava raporti eest, mis sisaldab tõesti väga olulisi soovitusi, aitäh! suur aitäh, härra volinik, hääletus toimub homme kümme kolmkümmend. Te märkasite ehk, et meil on valgustus natuke hämaramaks muutunud. ma ei tea, kas see on mõeldud energia kokkuhoiuks igatahes nüüd me räägime härra Kürgi raportist, mis puudutab riikliku energiatõhususe tege-, tegevuskavasid.